Maman. Start. We come to the human rights. alustame ähm,. inimõiguste ähm, so- ähm,, inimõiguste toetamise finantsinstrumendi loomise projekti juurde, Krahv Lambsdorff, kus ta on? aa, ta on Liibüas, ahah Henrik, kas sina võtad üle? või kes selle ema eest vastutab? on midagi öelda sul? ei? niisiis, krahv Lambsdorff täna ei saa meiega koos siin olla, sest ta täidab oma kohustusi Liibüas. toetades demokraatiat ja tehes seda siis kõigis võimalikes kohtades. niisiis, alustage muudatusettepanega üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu Ko, öö, äh, kontrollime. ja hääletamine on avatud. hääletamine on hääletamine on lõppenud mit 23 zu 23 abgelehnt. tagasi lükatud kakskümmend kolm neljakümne kuue vastu. Äh, nüüd siis äh, üheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. Äh, ja nüüd siis seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. TV seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis ähm, FEM kaheksa. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, sada viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime Die Abstimmung ist hääletus on lõppenud. kakskümmend üks, nelikümmend kaheksa vastu võetud, sada neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, kes on vastu, vastu võetud. sada neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. TV9, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud. Proua Kratsa nüüd on siis viiskümmend 50.... nüüd siis muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis TV10, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud. Äh, kolmkümmend poolt, vastu võetud sada üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud sada kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud ja jälle kahtlane. Polish elektrooniline kontrollimine. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, üheksateist vastu. TV üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuusteist poolt, vastu. kontrollime. hääletamine on lõppenud. kakskümmend viis kahekümne viie vastu, tagasi lükatud. nüüd siis sada seitseteist poolt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 seitseteist, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse, ei, see langeb ära ja nüüd siis kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nüüd jõuame kahekümne juurde, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kolmkümmend kolm, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. FEM kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Fem langeb ära. nüüd siis Fem kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Fem neliteist, vastu, erapooletud, vastu võetud. Fem viisteist, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, sada kolmkümmend seitse, sada kolmkümmend seitse Koval, poolt, vastu, veel üks kord, kes on poolt? vastu, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa, vastu, tagasi lükatud. see on tagasi lükatud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 Läheme edasi, FEM kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime aga ma arvan, et see on tagasi lükatud. ei, siiski vastu võetud. hääletus on lõppenud. ja kakskümmend üheksa poolt, nii et vastu võetud. seitseteist poolt vastu, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud sada nelikümmend kolm, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud tagasi. TV19 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd siis äh, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. Äh, TV kakskümmend neli langeb ära. kakskümmend neli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 sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada kuuskümmend kaheksa, see langeb ka ära, sada kuuskümmend üheksa. kes toetab sada kuuskümmend üheksat, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, FEM kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu võetud. ei. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus, kolmkümmend seitse, kuus, kes toetab neid kolme muudatusettepanekut, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend pluss suuline muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV1 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, veel üks kord, nelikümmend viis poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, ei, langeb ära, see on vastu võetud jah, selge. Läheme siis neljakümne kuue juurde, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, kontrollime siiski veel üks kord, aitäh. hääletus on lõppenud. Äh, kakskümmend seitse poolt, nii et vastu võetud. FEM neli nüüd, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV3 poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarvekomisjoni muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi muudatus viis, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. üksteist on vastu võetud nüüd siis kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, nüüd siis kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd FEM kuus, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarvekomisjoni seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kaheksa langeb ära e. ei. nüüd siis läbirääkimiste mandaat. hääletamine on alanud hääletus on lõppenud. oi. kui nüüd äh, see äh, hääletamine, koosolek lõpeb, siis me oleme kõik purjus, kui me iga poolt asja eest saame ühe õlle, nii et siin on nelikümmend üheksa poolt, keegi pole vastu. väga selge tulemus. nüüd liigume edasi. Anna Komesit ei ole. nüüd ta on siis koos Lambsdorfiga Liibüas, Liibüas, jah. Eh, kas kellelgi on kommentaare, kes räägiks sotsialisti, sotsiaaldemokraatide nimel, ei soovi keegi sõna? nüüd siis Läheme muudatusettepaneku nelikümmend üks juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks on vastu võetud, nüüd siis äh, nelikümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, eh, vabandust, nelikümmend kolm Eh, kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, poolt, vastu, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu. peame kontrollima. aga ma arvan, et see on tagasi lükatud. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 26 zu 25 äh, see on siis kahekümne kuue häälega kahekümne viie vastu vastu võetud. Äh, viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muus- äh,, üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt. kontrollime. Ist Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu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 kas me võime Brandneri kuni seitsmekümne üheni läbi hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas me Brandnerit võime koos teha? ei Need on hääletatud. kakskümmend üheksa on hääletatud, nüüd siis kaks, kes on, kas see on ka tehtud? vastu võetud. kolmkümmend üks, eh, siin tahab härra Mauro sõna saada eh, Un emendamento orale. aitäh, härra esimees. Si-, mul on suuline muudatusettepanek, mida ma sooviksin ette kanda, ma rääkisin sellest ka raportööriga ning raportöör oli nõus. ma loen selle inglise keeles ette. External policies do not counteract developing countries' efforts in achieving the MDGs in line with Article 208 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Frau Brandner damit einverstanden? Kas proua Brandner on sellega nõus, tema on nõus, nii et siis hääletame selle teksti üle, kolmkümmend üks sellisel kujul, kes on poolt?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 vastu võetud, nüüd siis muudatusettepanek kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kolmkümmend seitse. Das war das 37, ne? Ja. Dann ist das angenommen. Hat nur die EVP nicht mit abgestimmt. Ja, see on siis nüüd vastu võetud, Rahvapartei ei hääletanud või? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, era-, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime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 hääletamine on lõppenud. nüüd. see on nüüd tõepoolest maailmarekord. kas kontrollime? viiskümmend neli on poolt, mitte keegi ei ole vastu, keegi ei ole erapooletu. südamlik õnnesoov raportöörile, kes viibib eemal. ilmselt äh, ei olnud kõige targem otsus praegu kaugele jääda siit. aga ma lähen ka kohe minema, siis läheb kõik hästi. nüüd siis Brandneri raport, see on stabiilsusinstrumendi kohta, proua Brandner Äh, kas on veel mõni kommentaar? ei ole, siis asume hääletama kompromissi üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, TV kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus poolt vastu tagasi lükatud. üheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. siin liigume edasi nüüd siis kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV7 poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus sada, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus kontrollime. sada kaks. sada kaks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd siis sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd siis eelarve seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime Ah, ja, ne, äh, hm? Zu viele Grünen. Wir haben zu viele Grüne an Bord. Meil on liiga palju rohelisi pardal. meil on ikka veel seitse siin, nagu eilegi. lõpetame nii, niisiis kolmkümmend poolt, kakskümmend viis vastu. see oli siis nüüd eelarve seitse, kolmkümmend, kakskümmend viis. nüüd seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt. kas me võiksime Lösingi ettepanekute üle korraga hääletada kuni saja kahekümne kolmeni vastu, kes toetab neid ettepanekuid? kes on vastu? erapooletud tagasi lükatud nüüd eelarve kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kaheksateist, raportöör, poolt, vastu, vastu võetud. vastu võetud. sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve üheksa poolt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 vastu võetud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarve üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, aga minu meelest sai vastu võetud. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud. nüüd liigume edasi, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kontrollime kakskümmend kaheksa. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletamine on lõppenud kolmteist poolt, nelikümmend vastu. veelgi selgem tulemus, tagasi lükatud. vaikiv enamus surus oma arvamuse läbi. nüüd sada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, kontrollime hääletamine on lõppenud. ja kakskümmend kuus häält poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud. nüüd kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, poolt kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus eh, suulise muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Eh, TV viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime Die Abstimmung ist geschlossen hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. TV üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend neli poolt, see langeb ära. niisiis nelikümmend seitse TV kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vabandust, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Enta kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Enta kolm poolt, vastu kontrollime, ma arvan, et sai tagasi lükatud, aga kontrollime. see on siis Inta kolm hääletamine on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend vastu tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. see tulemus ei ole mulle selge. kontrollime, hääletamine on alanud hääletus on peaaegu lõppenud, nüüd on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, kakskümmend seitse vastu. Äh, nüüd siis TV kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud. nüüd siis sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, sada kuuskümmend kuus, sada kuuskümmend kuus, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta viis langeb ära, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud mis see tulemus nüüd on? me räägime saja seitsmekümne kahest. veel üks kord, kes on poolt, vastu, erapooletud? ma oleks pidanud seda teadma. edasi sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, siin oli väga huvitav kombinatsioon. arvan, et see on tagasi lükatud, aga hääletus on lõppenud ja kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend kaks vastu tagasi lükatud. nüüd siis viiekümne seitsme juurde, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada 100 seitsekümmend kaheksa kuni sada kaheksakümmend kuus, kas me saame need koos läbi hääletada, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Inta seitse sai vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli langeb ära Eh, siiski kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. Inta kaheksa langeb ära. nüüd kuuskümmend viis. siin on meil eraldi hääletus proua Brandneri soovil eh, ma sooviksin veel kord rõhutada, et me soovime, tulles vastu Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraatide soovile, sooviksime me teha eraldi äh, hääletust siin me soovime jätta äh, ühe lõigu teksti alles, märkida siia miinuse, kuid me jätaksime selle teksti alles ning teises osas, kus räägitakse hädaolukordadest, selles osa me jätaksime tervishoiuekspertidele ning me märgiksime siia taha plussi ning me sooviksime selle tekstist välja jätta. nüüd siis ähm, kuuskümmend viis, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud esimene osa. tagasi lükatud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Inta üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, eraldi äh,, tagasi lükatud, vastu võetud, vabandust, seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV3 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV4 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd siis ähm, kuus kolmes osas. kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend seitse vastu, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, era-, Äh, erapooletud, vastu võetud. proua Brandner, te ei peaks oma rõõmu nii selgelt väljendama. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu mis siin siis nüüd oli, sotsiaaldemokraadid olid poolt või vastu? vastu, niisiis tagasi lükatud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, ei, jõuame kümne juurde, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, e, eelarve neli poolt, vastu, vastu võetud, nüüd siis eelarve viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, eelarve kuus poolt, vastu vastu võetud. järgmised ei ole nüüd veel nii küpsed, niisiis läbirääkimiste mandaat hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud vastu võetud, viiskümmend neli poolt, kaks vastuhäält, erapooletuid ei olnud. palju tänu, proua Brandner. Uh, tahan tänada variraportööre koostöö eest, ma tõesti olen teile tänulik ja tahan tänada Markust, kes nüüd püsti on tõusnud, kes läheb tagasi Hispaaniasse, äh, et olla Hispaania välisminister, aga minu meelest tegi ta Euroopa Parlamendis erakordselt head tööd, aitäh! daamid ja härrad, eh, enne kui ma annan koosoleku juhtimise üle, sooviksin õnnitleda Tunne Kelamit sünnipäeva puhul. So colleagues, we have uh, still. You want to do it from there? Or oh, I can, I can, okay. So colleagues, we can start with uh, the last vote. niisiis, kolleegid, alustame viimase hääletusega meie komisjonis enne suvepuhkust. niisiis. jah, väga hea. alustame kohe. DV kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Inta kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. DV seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Inta kolm ja DV kaheksateist identsed, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend üheksa, kes poolt, ei, see langeb ära, vabandust. kolmkümmend üheksa, aga ah, see löögi, äh, lükati tagasi, kes on kolmekümne üheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus üksteist, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. see oli siis täpselt sama kui TB kakskümmend kuus, muudatus nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. TV kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu, no vabandust, tagasi lükatud. ja TV kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud Inta viis, kes on äh, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ta-, vastu võetud. Deve kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, proua Brandner, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Budget kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. DV kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. DV kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Budget neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. DV kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. muudatus viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. DV kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Budget ei. Budget viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. langeb ära me vist peame hääletama ka viiekümne neljanda üle, muudatus viiskümmend neli, äh, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viiskümmend viis, kes ja viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, DV kolmkümmend viis ja Intas seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. DB kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, muudatus kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda me peame kontrollima elektrooniline hääletus kuuekümne esimese muudatusettepaneku üle on avatud. Please close the vote. ja palun lõpetame hääletuse. jah, kuuskümmend üks, kuuskümmend üks, see on vastu võetud. kaks ühesugust muudatust, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus kuuskümmend viis kahes osas hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud Deve nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, Inta kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, Inta üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, Deve nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, budget kuusteist, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. budget seitseteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. budget kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja seitsekümmend kolm, kes on poolt, oi ei, siin ei ole sõnastust, härra Brock. Uh, between... me leidsime erinevate fraktsioonide vahel ettepaneku härra Brandneriga uue sõnastuse, mis tegelikult seisab sama asja eest, aga sõnastus on selgem. ERDH-l võib esitada grante Euroopa demokraatia edendamise eest naaberriikides eni alt, aga kui enit rakendada ei saa tänu keerulistele poliitilistele tingimustele, võib see panustada selleks, eh, selleks, et finantseerida European Endowment for Democracy äh, liini ehk see on siis muus, uus sõnastus muudatusettepanekule seitsekümmend kolm, kes on selles poolt, vastu, erapooletuid. kas te soovite sõna? mina olen raportöör. härra Prokk on raportöör, tal on suuline muudatusettepanek I don't know what was this uh, uh, remark, but uh, let's, let's continue, let's continue. jätkagem hääletusega seitsekümmend kolm koos muudatusettepanekuga raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja budget üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. budget kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. proua Brandner, palun, teil on sõna. hästi lühidalt see muudatusettepanek tuleks nüüd tuua enne muudatusettepanekut seitsekümmend seitse te, äh, teile teadmiseks, aga sisu ei muutu. okei. seitsekümmend üheksa, muudatusettepanek. me peame hääletama seitsmekümne üheksa äh, poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatus kaheksakümmend, kes on poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatus kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, muudatus kaheksakümmend kaks ja muudatus kaheksakümmend kolm on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, TV45, TV46, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, Inta kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. TV nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend kak-, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja plokina saab hääletada kakskümmend, budget kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kes jagu poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend, selle tõmb-, see võeti tagasi, kaheksakümmend üheksa, kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja muudatus üheksakümmend, kes on poolt, TV viisteist, TV viiskümmend, vabandust, ei, see langeb ära. passid kakskümmend kaks võeti vastu, ei võetud vastu. passid kakskümmend kaks lükati tagasi, järelikult tuleb hääletada muudatuse üheksakümmend ja TV viiskümmend üle. kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kas te tahate üheksakümnenda, viiekümnenda hääletust kontrollida ja teeme elektroonilise hääletuse üheksa, muudatus üheksakümmend ja TV viiskümmend? ja lõpetame hääletuse. see on vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend neli vastu. Teil oli õigus. TV viiskümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? seegi polnud selge, TV viiskümmend üks hääletame elektrooniliselt. Please close. ja hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. Inte kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, DV viiskümmend kolm kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see ei olnud üheselt selge. muudatus kakskümmend kaks ja elektrooniline hääletus, palun. Please close the vote ja hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, kakskümmend vastu, muudatus üheksakümmend kaheksa ja teeb viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teeme viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. teeme viiskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Basil kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada ja Basil kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud Inta kaks, kaheksateist, Inta üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja budget kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. budget kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. TV üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. TV2, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud Deve neli kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja võtame, võtame kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. ei ole selge. palun kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut number kakskümmend kuus. Please close the vote. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud kakskümmend seitse vastu, kakskümmend viis poolt. ja muudatus number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa ja budget viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus kolm raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja DV seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. DV kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget seitse, kes on jälle kahe osas hääletus, esimene, kes on esimese osa poolt, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Inta üks, kes on poolt, kak-, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus, äh, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ja siis kolm, muudatus kolmkümmend kuus, Lambsdorff, Makovei, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss äh, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. budget üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ei olnud selge. kompromiss kolmkümmend kaheksa, kontrollime elektrooniliselt. ja ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime üle. see on siis muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, ainult siis muudatusettepanek number kolmkümmend kaheksa ja palun lõpetame hääletuse. tagasi lükatud kakskümmend kuus vastu. Budget kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud me teeme lõpliku, mitte küll lõpliku, aga mandaadi hääletuse ja teeme selle elektroonselt ja palun, hääletamine on avatud. veel kaks kolleegi peaks hääletama. Nonii, lõpetame hääletuse, nelikümmend üheksa poolt, kedagi vastu ei ole ja kolm erapooletut. õnnitlused raportöörile, härra Brokile. Carl? Yeah. No, you go. I was too optimistic, I forgot the last one in ma olin liiga optimistlik, unustasin viimase ära, tegelikult on meil veel ähm, viimane hääletus täiesti olemas, alustame kohe. muudatus kakskümmend kaheksa, kes on poolt? E e uh, no this is uh, gymnastic, Mr Kasulidis, it's uh, good for the fit. see on gümnastika, härra Kasulidis, see on, äh, ajab, aitab vormi ajada enne puhkust. niisiis, muudatus kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks, kes on poolt? vastu ei. Oh, sorry, colleagues, uh, we need to uh, vabandust, kolleegid, me peame hääletama enne kompromissi ühte muudatus, ettepanek number kolmkümmend härra Paskolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kompromiss kolmkümmend on vastu võetud, muudatus kolmkümmend, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kes on, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mul on, meil on muudatusettepanek nelikümmend kolm, osade kaupa hääletamine kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa neljakümne kolmandast, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatus nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, muudatus nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. ei ole selge. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa ja kontrollime elektrooniliselt, palun kolleegid. There are still seven colleagues uh... seitse kolleegi äh, peavad veel hääletama veel kuus, viis. Nonii, lõpetame hääletuse. see on ühe häälega tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt? Sorry? There's no vote for this. Huh? Raportöör okei okay,, let's vote a compromise. kompromiss kaks, siin on üks väike probleem EPP hääletusnimekirjaga. seal peaks olema pluss sellel kompromissil juures. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, viiskümmend kuus, vabandame, viiskümmend viis tagasi lükatud, nii et viiekümne kuuenda üle tuleb ka hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, te tahaks seda kontrollida äh, elektrooniliselt viiekümne üheksandat. Edita? Why do we have no vote on compromise three, uh, on the compromises? There's never a vote. Please close the vote. ja lõpetame hääletuse tagasi lükatud, kakskümmend seitse vastu, kakskümmend üks poolt. muudatus kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ja võtame kuuekümne viienda, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. seda peame kontrollima, seitsmekümne teist tuleb kontrollida. seitsekümmend kaks niisiis, lõpetame hääletuse. see on tagasi lükatud suure enamus, suure häälte enamusega muudatus seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetav, kes on muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. tahate elektrooniliselt kontrollida kaheksakümne neljandat? Uh, veel viis kolleegi ei ole veel hääletanud, kaardid on sees, aga hääletanud nad ei ole, palun. ja lõpetame hääletuse tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa vastu, kakskümmend üks poolt. kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kaheksakümmend üheksa, kes on osade kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm, mis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis, kes on vii-, äh, üheksakümmend viis, osade kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt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 muudatus üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, ei ole selge, teeme elektroonilise kontrolli muudatusettepaneku sada üks kohta. Ah, wieder nicht. Oh Gott, die Tante, die Edita ist eine Katastrophe. Again, five colleagues are not here. jälle viite kolleegi kohal ei ole, palun lõpetame hääletuse. tagasi lükatud, kakskümmend viis vastu. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja läheme sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend koos suulise muudatusettepanekuga number üks, hääletus koos äh, suulisega vastu võetud, sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks osade kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. teine osa, sada kakskümmend kaks. ja palun lõpetame hääletuse tõepoolest, tagasi lükit-, lükatud kahe häälega, üks erapooletu. kompromiss, muudatusettepanek kuus. see on suuline muudatusettepanek raportöörilt, härra Prokk, palun. minu arvates on olemas kokkulepe EPP ja sotsialistide mõnede inimestega loodetavasti tuleb neid ka siia juurde, kui nad näevad teksti, mis on kompromissettepanekus seitse ära toodud kus on kuues osa. Richest lines in Turkish society that should read now and the deepening polarisation. ja süvenev polariseerumine Türgi ühiskonnas on see, eh, milleks see muudeti, ehk siis enne oli polariseerumine, siis nüüd on see süvenev polariseerumine siis kui võimalik, siis ma paluksin hääletada kompromissi üle, nii nagu ta praegu on. esimees, ma ei ole päris kindel, mida see tähendab. mis selle tähendus on? härra Tahv, milline teie eh, küsimus nüüd täpselt siis on? mis selle tähendus on, mida see tähendab? see tähendab seda, et me ei peaks keskenduma ainult ühele aspektile, vaid peaksime rääkima laiemalt ühiskonnast. ja me ei peaks rääkima ainult ühest aspektist. me räägime üldiselt süvenevast polariseerumisest Türgi ühiskonnas. ilma, et me äh, spetsiaalselt keskenduksime ilmalikkuse küsimusele. kolleegid, kas oleme nõus selle kompromissettepanekuga number kuus? nii nagu väljendatud ähm, suulises muudatusettepanekus, hääletame siis selle äh, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud koos selle suulise muudatusettepanekuga. kompromiss kuus. sada kakskümmend üheksa kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine neli muudatusettepanekut härra Maieri poolt sada kolmkümmend, sada kolmkümmend üks, sada kolmkümmend kaks, need kolm muudatusettepanekut, hääletame ka neid koos härra Maieri poolt. ei, hea küll. sada kolmkümmend siis. kes on poolt? sada kakskümmend üheksa juba hääletasime. hääletusnimekirjas oli see kaks korda sisse toodud, siin on hääletusnimekirja probleem. selle üle me juba hääletasime, sada kakskümmend üheksa, see on topelt lihtsalt. sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada, kompromiss kuus, vabandust, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud, sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, seda peame kontrollima, sada nelikümmend neli, elektrooniline hääletus, palun. You have no 42 and 128. Yes, please close the vote. jah, hääletamine on lõppenud. vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend vastu. sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse, kontrollime. palun lõpetame hääletuse. tagasi lükatud, kakskümmend seitse vastu, kakskümmend üks poolt. sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu. aga viis hüütakse saalist. sada viiskümmend viis langeb ära, kui kompromiss kuus võetakse vastu. Need ei ole omavahel kokku sobivad, need ei käi kokku. meil on erinevad nimekirjad, tundub nii raportöör. Rapor... raportöör, peale me leppisime kokku kompromissettepaneku number kuue üle, siis on komp-, kokkulepe, et selle kompromissettepanekuga kaetakse ära kõiki Türki puudutavaid äh, muudatusettepanekuid, nii kõik need muudatusettepanekud katavad selle ära, sellega me ütleme, et Türgi ja kõik, rohkem midagi, et me Türgi kohta ei ütle ja meil ei tule ka probleeme sellega, niisiis ma palun teid, jääda selle kokkuleppe juurde, mis me tegime eile variraportööridega, eile õhtul. ehk need, kõik need kuni kuuekümne üheksandani käivad kompromissettepaneku kuus alla. okei okay., järgime siis raportööri soovitusi ja järgmine muudatusettepanek sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud sada seitsekümmend koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, sada seitsekümmend üks koos muud-, suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, sada kuus, sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid, ei ole selge, peame tegema elektroonilise kontrolli saja seitsmekümne teise üle, palun. Please close the vote. palun lõpetame hääletuse. tagasi lükatud kakskümmend viis vastu, kakskümmend üks poolt. sada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud sada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada seitsekümmend üheksa, kes kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa saja seitsmekümne üheksast, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, teine osa saja seitsmekümne üheksast, ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. Please close the vote. lõpetame hääletuse ühe häälega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 erapooletuid, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, jälle kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, erapooletud, vastu võetud, kes on poolt, vastu, erapooletuid, peame kontrollima saja kaheksakümne viienda teist osa. mulle anti teada, et teine osa langeb ära, sest me võtsime vastu sada kaheksakümmend üks ja ka esimese osa, siis mõlemad langevad ära. kolleegid, muudatus sada kaheksakümmend seitse, me ei saa hääletada selle üle, sest see langeb ära, palun vabandan ähm,, selle üle hääletada pole mõtet. muudatus sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, peame seda kontrollima. sada kaheksakümmend kaheksa ja võime hääletuse lõpetada. vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada üheksakümmend üks koos muusa-, suulise muudatusega viis, kes on poolt, vastu. peame tegema elektroonilise kontrolli sada 100 üheksakümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga, hääletus on avatud. proua Lunatšik, palun, vabandust, tahan sõnada äh,, sõna võtta saja üheksakümne ühe jaoks äh, variraportöörina tahan küsida härra Lisekilt, kas ta võiks äh, tagasi võtta suulise muudatusettepaneku, selles äh, variraportööridega kokku ei lepitud ja ma palusin kõigil selle vastu hääletada, sest pööran teie tähelepanu sellele, et assotsiatsioonileppes hääletasime Armeenia ja Aserbaidžaaniga, siis meil oli seal teistsugune sõnastus ja tahaksin viidata topeltstandarditele, mis meil on kui me viitame Lõuna-Osseetiale ja Abhaasiale, eh, kuid okupeeritud territooriumitele ja ei viida Mägi-Karabahhiale ok eh, okupeeritud territooriumina, siis on topeltstandard ja seda me ei peaks tegema. Euroopa Parlamendina ei saa seda teha ja see on ka vastuolus eh, kahe assotsiatsioonilepinguga, mille üle me siin äh, parlamendis vastu võtsime. niisiis, palun selle suulise muudatuse tagasi võtta, selles kokkulepet variraportööriga ei olnud, hääletusnimekiri saadeti välja väga hilja ja seetõttu on vaja selle vastu hääletada. niisiis, palun, teil on sõna. sotsialistide nimel oleme täiesti nõus proua Lunatšikiga. härra Landsbergis. aitäh ma ei saa nõus olla, olla samuti delegatsiooni aseesimees, sest see muudatusettepanek ja palun mikrofon kõnelejale. härra Landsbergis, palun ettevaatlikult mikrofoniga härra Landsbergis, me ei saa siin alustada debatti selle teema juures, me oleme hääletuse juures, me selle kas lükkame tagasi või ei. ma olen täiesti vastu sellele. ning puudub arusaam, äh, on fakt see, et Mägi-Karabahhiast ei saada aru. härra Landsbergis, me ei saa sellel teemal debatti al-, alustada. me ei saa öelda, et ei, ei, ei, see ei, võib-olla see ei ole okupeeritud sõna raportöörile ja siis hääletame. härra Prokk, raportöör, võib-olla on võimalik leida kompromiss, kui te võte algset teksti, mis ma välja pakkusin, ja jääme sellele, selle juurde, aga kaasame äh, Vene okupatsioon ähm, Lõuna-Osseetias ja Abhaasias, jätame selle juurde, jääme selle teksti juurde nii, nagu ta oli, sest see on topeltstandard, kui me räägime Mägi-Karabahhiast ja Sõiliitsest ja ei räägi eh, Vene okupatsioonist Abhaasias ja Lõuna-Osseetias, siis vot see oleks topeltstandardite kasutamine. If that's not acceptable, then let's vote on kui see ei ole vastuvõetav, siis hääletame lisagi ja suulise muudatusettepaneku üle. kolleegid, me ei saa tõesti alustada arutelu siin, see ei ole arutelu. sotsiaaldemokraadid jälle kuna tegemist on suulise muudatusettepanekuga, siis isegi kui üks äh, liige on vastu, siis ei saa seda hääletada. kas äh, keegi blokeerib suulise muudatusettepaneku? jah, mina. siis me ei saa suulist muudatusettepanekut hääletada, asi ongi nii lihtne. siis hääletame Liisek üks üheksa üks ilma suulise muudatusettepanekuta, ilma suulise muudatusettepanekuta, üks üheksa üks, kes poolt vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. palun, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kuus vastu, kakskümmend kaks poolt seega muudatusettepanek üks üheksa üks on tagasi lükatud. edasi üks üheksa kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, sada üheksakümmend kolm hääletamine lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, kaheksateist vastu. nüüd peame hääletama sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tahate kontrollida sada üheksakümmend neli, hästi, elektrooniline kontroll sada üheksakümmend neli hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse vastu, kakskümmend poolt. sada üheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, edasi kakssada kaksteist koos suulise muudatusettepanekuga. kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmteist koos ilma suulise, äh, kes poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima, kakssada kolmteist, härra Svoboda hääletamine lõppenud, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, üheksateist vastu. kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, seda peame ka kontrollima. kakssada kaheksateist. palun, hääletamine lõppenud. vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm, suuliselt muudatusettepanekuks seitse, kes poolt, vastu, erapooletud kaks kakskümmend neli, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kakskümmend üheksa, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend, üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kolmkümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime parem üle, kakssada kolmkümmend kuus, elektrooniline kontroll hääletamine lõppenud. vastu võetud ühe häälega. kakssada kolmkümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kakssada nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kakssada nelikümmend kaks, esimene osa. elektrooniline kontroll hääletamine lõppenud, meid jääb järjest vähemaks siin, tagasi lükatud äh, kakskümmend üks vastu ja kaheksateist poolt, teine osa kakssada nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tundub, et samamoodi tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakssada nelikümmend neli, eks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaheksa, kaks neli seitse, elektrooniline kontroll hääletamine lõppenud. vastu võetud ühe häälega. kakssada nelikümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kakssada nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tahate kontrollida? kaks viis kolm elektrooniline hääletus neli liiget on hääletamata, aga lõpetame hääletamise. vastu võetud kakskümmend kuus poolt, üheksateist vastu. kakssada viiskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, kakssada viiskümmend kaheksa koos suulisega, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, edasi kompromiss üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi hääletame muudatusettepanek kakssada kuuskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, peame kontrollima, kakssada kuuskümmend kuus, elektrooniline hääletus. hääletamine lõppenud vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend vastu. järgmine kakssada kuuskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kuus üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tegelikult peame kaks kuus üheksa kontrollima üle. kaks kuus üheksa kontrollime elektrooniliselt. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud äh, kahe häälega. nüüd hääletame muudatusettepanekut kaks, seitse, null, kakssada seitsekümmend, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletud, peame kontrollima, kakssada seitsekümmend üks hääletamine lõppenud vastu võetud, kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu. kaks seitse kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks seitse kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks seitse kolm on tagasi lükatud, aga kui soovite, siis kontrollime neli kolleegi ei ole hääletanud. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend vastu, kaheksateist poolt. kaks, seitse, neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, seitse, kuus koos suulisega, kes poolt suuline muudatusettepanek üksteist sellega koos. Harmonis. ja aitäh, me saime hääletusnimekirja mm, viisteist minutit enne hääletamist. meil ei ole olnud võimalust kontrollida suulisi muudatusettepanekuid. raportöör, kas loeksid ette suulise muudatusettepaneku üksteist, see sisaldab kahte sõna. Respect is based on the principle of free and fair trade. austamine põhineb ähm, vabal ja õiglasel kaubandusel, mitte ainult fair trade, on fee, free and fair trade. ja mina toetan seda muudatusettepanekut. kui me nõustume selle suulise muudatusettepanekuga, siis hääletame, kolleegid, kakssada seitsekümmend kuus koos suulisega, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks seitse seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, seitse, kaheksa, jälle koos suulisega, number kaksteist, kes poolt? tahate, et raportöör loeks ette suulise muudatusettepaneku kaksteist? Äh, lõpus äh, kutsub üles Euroopa Liitu tegelema kõikide kattuvate koostöölepingutega Aafrika Euroopa Liidu strateegia raames et muuta nad sidusaks ja tõhusaks poliitikainstrumentideks eh, poliitilise julgeoleku ja majandushuvidega tegelemiseks Aafrika ja Euroopa kodanike jaoks. kui me oleme nõus selle suulise muudatusettepanekuga koos kahesaja seitsmekümne kaheksaga, siis hääletame poolt, vastu, erapooletud, ei ole selge. elektrooniline hääletus kakssada seitsekümmend kaheksa koos suulisega hääletamine lõppenud. tagasi lükatud täpselt sama arv poolt ja vastu. siis äh, peame hääletama kaks, seitse, üheksa. kaks, seitse, kaheksa lükati äsja tagasi, nii et peame hääletama kakssada seitsekümmend üheksa, kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend üheksa vastu võetud, edasi kakssada kaheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, peame elektrooniliselt kontrollima, kakssada kaheksakümmend. hääletamine lõppenud vastu võetud. kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu. kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend viis kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt vastu, erapooletud. peame kontrollima elektrooniliselt, teine osa kakssada kaheksakümmend viis. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kaks kaheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks kaheksa seitse poolt, kaks kaheksa seitse. Äh, esimees hakkas saksa keeles järjekorras numbrid ütlema. kes vastu? erapooletud. mulle tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime üle kuus kolleegi veel hääletamata. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend seitse vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kas seda, kakssada kaheksakümmend üheksa hääletamine lõppenud, vastu võetud kakskümmend kolm kahekümne vastu. kakssada üheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kakssada üheksakümmend kaks Äh, hääletus lõppenud, vastu võetud, kaks üheksa kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend neli X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme. proua Brandner, palun. aitäh. kompromiss kümme, siin oli eraldi hääletus, mida me soovisime, aga see on kahjuks äh, eraldi osadeks jagatud valesti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 proua Brandner, kas te kordaksite üle, kust te tahate täpselt eraldi hääletust? vabandust, et ma ei ole emailis seda kirjutanud, vabandust äh, segaduse pärast. me tahame eraldi hääletust selles osas. To swiftly conclude the ongoing negotiations of a comprehensive EU-India free trade agreement which would stimulate European and Indian trade and economic growth. Only that sentence. ainult see lause nii, teine osa alates for both parties for economic growth ja siis ülejäänud osa Sri Lanka ja mis iganes seal on. nii et eh, esimene osa ilma selle lauseta ja nii, esimene osa muudatusettepanek ilma selle lauseta, kes poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud ja nüüd eh, see konkreetne lause, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd edasi kolm null kolm, kolm null neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime üle, kolm null viis mõned hästi, lõpetame hääletamise. Mm, kakskümmend kaks, kahekümne vastu ühe häälega vastu võetud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitse, kes poolt, kolmsada kuus võeti vastu, ei võetud, kolmsada kuus ei võetud vastu, seega kolmsada seitse vastu, tagasi lükatud, kolmsada kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, järgmine langeb ära, siis ük-, kolm, üks, kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolm üks seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksateist poolt, vastu. see ei olnud selge. kontrollime elektrooniliselt kolmsada üheksateist, elektrooniline kontroll. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend viis üheksateistkümne vastu. kolmsada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend kuus, kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm kaks kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm kaks üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolm kolmkümmend, kes poolt, pool, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend üks, kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, seda peame kontrollima, teine osa, kolmsada kolmkümmend üks hääletamine lõppenud. vastu võetud kolme häälega. kolmas osa, kolmsada kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm kolm kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm kolm neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm kolm viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm kolm kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm kolm seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nii, kolm kolm kaheksa, kolm kolm kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, kolm, üheksa poolt, vastu. seda peame kontrollima, kolmsada kolmkümmend üheksa. serveerin. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud edasi kaks ühesugust, kolmsada nelikümmend, kolmsada nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm kolm üheksa võeti, ei, lükati tagasi, seega kolm neli kaks nüüd, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, neli, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, neli, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud. elektrooniline kontroll kolm neli üheksa. hääletamine lõppenud. vastu võetud, raportöör saab sõna on, me lükkasime tagasi ühe teise asja, mis on sellega seotud ja seal ei ole enam nüüd mõtet. kui üks lükatakse tagasi, siis ei saa teist muuta ja tulemuseks oleks mitte midagi. mulle tundub, et me ei peaks seda hääletama, ma, me, ma teen ettepaneku koos härra Paskuga täiskogul see probleem lahendada. nii et nüüd Pramunis. aitäh, kas me võime kontrollida koos, ei, siin ei ole suulist. kui see muudatusettepanek ei ole loogiline, siis seda ei oleks pidanud üldse hääletama. või siis me ütleme, et see ei kehti, härra Püdikohver. They still can come up with an oral amendment for the plenary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 Sorry? Where is the no number? Plus. 396. Yes no. Please close. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega, kolm üheksa kuus tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse, poolt. muudatusettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, probleem on Rahvapartei nimekirjas seitsme ja kaheksaga, muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, kaheksa on pluss siis vastu, erapooletud, vastu võetud üheksaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaksteist koos suulisega number viisteist või siin on viisteist kirjutatud, aga et see on siis kolmteist või?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 vastu. peame kontrollima, kakskümmend kolm elektrooniliselt. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend neli vastu, seitseteist poolt. kakskümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. edasi hääletame kakskümmend viis koos suulisega kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, see ei olnud selge, kakskümmend seitse, elektrooniline kontroll hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kahe häälega. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tahate elektrooniliselt kontrollida, number viis, hästi. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend kolm kaheksateistkümne vastu. edasi eelarvekomisjoni arvamus ja budget kaks, kes poolt budget two me peame hääletama, kes on poolt? budget äh, üks on juba hõlmatud, budget kaks mitte, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, budget neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, budget viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus ähm, raporti eelnõu muudetud kujul. palun, kolleegid, hääletage kas kõik on hääletanud? hästi, hääletamine lõppenud. see on üks meie olulisemaid raporteid. kolmkümmend neli poolt, üks vastu, kuus erapooletut. õnnitlused raportöör härra Brokile. härra Brokk, teil on sõna. sooviksin tänada hea koostöö eest fraktsioonidega, variraportööridega siin on tõepoolest tegemist paari asjaga, mis on äärmiselt olulised äh, sidususe seisukohast ning ma püüan esitada veel ettepanekuid, et need probleemid ka veel lahendada, äh, aga esialgu sooviksin kõiki tänada. Uh, härra Prok-, proua Lüsing soovib samuti sõna. proua Lüsing jah, aitäh, ma sooviksin öelda, et kuue nimel me esitame vähemusraporti. okei okay., the secretariat will take uh, note on this. sekretäriaat võtab selle teadmiseks. suur aitäh uh, kannatlikkuse eest ja mõne hetke pärast uh, jätkame tänase päevakorra käsitlemist. head daamid ja härrad, jõuame kuueteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. ja ja meil on kõneal institutsioonide vaheline kokkulepe ning koostöö eelarve menetluses, samuti usaldusväärne finantsjuhtimine. Yes. You have the floor Thank you, Mr Chair um,. aitäh, härra esimees. nii et küsimus on tõesti ainult meie rahades, aga alustagem. paljude teie jaoks äh, tundub see arvamuse projekt tuttav põhjus on lihtne, me oleme vastu võtnud väga sarnase arvamuse kaks aastat tagasi, kui proua Munies oli meie raportöör ja see oli minu tänase projekti aluseks ka ehk kaks aastat tagasi institutsionaalne protseduur äh, kukkus läbi, ähm, täiesti institutsioonilistel põhjustel, see oli suur lahend siis komisjoni, parlamendi ja nõukogu vaheline lahing, mis ei leidnudki lahendust. nüüd oleme teinud kaks uut versiooni, üks puudutab MFF-i ja teine on siis äh, institutsioonide vaheline kokkulepe eelarvemeetmete suhtes. sellest ajast alates ei ole väga palju muutunud, nii et ma võtsin lihtsalt üle proua Munesi töö, mis minu arvates äh, oli hea ja me oleme sellest rääkinud meie komisjonis. kaks asja peaksime loobuma Lissaboni eelsest eh, B-eelarvest võrreldes kõigi teiste Euroopa Liidu eelarvetega ehk eh, integreerime selle tavaeelarvesse, teiseks peaksime suurendama CFSP eh, paindlikkust ja parlamendi järelevalveõigust ja mainin kaks konkreetset elementi. kõigepealt CFSB eelarve peab olema paindlikum ja näitama poliitilist vastutust, kui me CFSB peatüki organiseerime eraldi Euroopa eelarvesse. see puudub, peab puudutama kõiki operatsioone ja näitama ära ka Euroopa Liidu eri esindajate tööd. see ei suurenda paindlikkust rahade ümberjaotamise suhtes, see on loomulikult väga-väga oluline, aga seda ära võtta ei saa. oleks kindel, et peale seda, kui finantskomisjon palus fonde ümber äh, jagada, palus ümberjagamise võimalust. Äh, Suurbritannia on äh, reageerinud paindlikult ja kiiresti, aga meil on suuremat paindlikkust ja meil on suurem läbipaistvus selle suhtes, kuhu täpselt raha läheb. niisiis me saame poliitilist vastutust ja suuremat paindlikkust ja see annab meile parlamendina võimaluse eh, viia läbi oma poliitilised e-, äh, eelistused, eriti meie eriesindajate kaudu. teine element, mida ma tahaksin mainida, on ühised konsultatsiooninõupidamised ja need on hädavajalikud selleks, et CFSB äh, igapäevase töö üle järelevalvet teostada. meie arvamuse projekt muudab need äh, koosolekud tõhusamad, kirjutades ette, kuidas need koosolekud peaksid välja nägema ja kellel on seal õigusi siin tehakse ettepanek ka, et osalejad oleksid teistsugused kui praegu. teised ettepanekud tahavad äh, parandada aruandlussüsteemi valimiste puhul ja kokkuvõttes see arvamus, nagu meie eelminegi, mis võeti vastu kaks tuhat kümme, on Lissaboni leppe vaimus ning aitab parandada poliitilist vastutust ning parlamentaarse järelevalve äh,, parlamentaarset järelevalvet CFSB suhtes. ootan huviga teie sõnavõtte ning olen kindel, et leiame suure konsensuse. ajagraafik on selline. esimene arutelu täna, muudatuste tähtaeg on neljapäeval ja teine arutelu septembris ning hääletus juhtkomisjoni, juhtkomisjonis, milleks on siis eelarve, toimub oktoobris. ehk selline on graafik, mille on eh, eelarvekomisjon meile andnud. aitäh teie tähelepanu eest ja ootan teie kommentaare ja, vielen Dank, Frau Kollegin Brandner, ich habe die jah, aitäh, proua Brandner, mul on nüüd suur au äh, asendada Elmar Broki äh, täna äh, ning juhtida meie koosolekut tööd. Nadežda Neski, palun. Thank you very much. suur aitäh, kallid kolleegid. minu hinnang sellele debatile institutsioonide vahelises kokkuleppes, mis puudutab eelarveteemasid, on see, et poliitilised fraktsioonid ei ole ühinenud äh, oma ettepanekutes komisjonil, me kõik tahame suuremat tunnustust äh, parlamendi rollile. Euroopa välispoliitika planeerimisel ja läbiviimisel ahveti arvamuse eesmärgiks peaks olla mitte ainult seda välja öelda, vaid ka välja pakkuda konkreetseid samme ja meetmeid mis soodustavad koostööd institutsioonide vahel. usun, et arvamuse projekt seda ka täpselt teeb ning tänan kõiki kolleege nende panuse eest, nende arvamuste ja muudatusettepanekute eest. loodetavasti toetab Ahveti seisukohta positiivne hääletus ka eelarvekomisjonis ja kui peame läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga, on ka nemad nõus selles, sellega, et suurem parlamendipoolne järelevalve suurendab äh, Euroopa välispoliitika legitiimsust, aitäh! suur aitäh, Nadežda Lenski ja Anneli Jäätemägi. siit ta ei ole siin. Munis, Unkisa. Gracias, presidente. Bueno, pues la, la opinión de la... proua Brandneri arvamus on väga sidus. seda teemat on juba varem arutatud ning institutsioonide vaheline kokkulepe ei ole meil esimene. me peame siin valvama, et parlamendi õigused oleksid tagatud ning sellele on suunatud ka muudatusettepanekud, et tugevdada parlamendi rolli eelkõige puudutab see muudatusettepanekut neli, kus on kõne all kasutamata jäänud vahendite kasutamise võimalused kogu mitmeaastase finantsraamistiku kehtivusaja jooksul ning mitte ainult N pluss üks aastatel. ning ka muud muudatusettepanekud on suunatud parlamendi rolli tugevdamisele. nagu öeldud, me peame pöörama tähelepanu sidususele ning arvestama tehtud tööga sotsiaaldemokraadid nõustuvad esitatud dokumendi tekstiga ning me oleme siin juba varem saavutanud kokkuleppe, millest tulekski lähtuda. No other... teised kolleegid siin sõna pole palunud, niisiis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljapäev, kaheteistkümnes juuli kell kaksteist, aitäh! nii, siis nüüd jõuame punktini kaheksateist. see puudutab siis vahekokkulepet, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta peale ning ma annaksin sõna raportöörile proua Tšernokovule. aitäh, härra esimees eelarverubriik, mis puudutab Euroopa rolli maailmas, on olnud väga paljude muudatusettepanekute objektiks. see on tingitud asjaolust, et õigusi on väga vähe ning ei ole olnud tagatud ka piisav paindlikkus nüüd äh, me näeme uusi pädevusi, mis tulenevad Lissaboni lepingust, selleks on vaja aga ka piisavaid rahastamisvahendeid. Euroopa Liit peab tõepoolest suutma oma rolli täita rahvusvahelisel äh, tasandil ning komisjoni ettepanek äh, arvestab rubriigi neli vajadustega ning ning ka sellega, et vahendeid on vaja suurendada. ma arvan, et nõukogus ei ole vaja siin eriti suuri muudatusi, et äh, näha, et sealt äh, ei tule palju muudatusi, sest komisjoni ettepanekud on head. mis nüüd puudutab mitmeaastase äh, finantsraamistiku neljandat rubriiki, siis minu arvates kõige olulisem siin on paindlikkus me peame suutma hoolitseda selle eest, et me oleme võimelised reageerima ka ettenägematutele olukordadele ning kriisisituatsioonidele. see tähendab aga seda, et parlamendi seniseid saavutusi tuleb kaitsta, meil on vaja tagada paindlikkus eh, oma ühise välis- ja julgeolekupoliitika elluviimisel me ei saa lubada seda, et äh, eelarve pädevate asutuste õigusi piiratakse. see äh, on põhjus, miks me oleme teatud sätetele vastu olnud. me oleme vastu igasugustele piirangutele eelarve pädevate asutuste volituste osas. see puudutab äh, reservi jaoks vahendite eraldamise keeldu. paralleelselt esitame me ettepaneku ka võtta kasutusele menetlus kasutamata vahendite ümbersuunamise jaoks aasta lõpus, mis peaks toimuma automaatselt. selleks on vaja nõukogu no, Äh, nõusolekut ning äh, loomulikult äh, peaks nõukogu komisjoni ettepanekutega nõustuma, kui need on suunatud finantsinstrumentide vahendite kasutamisele. härra esimees, sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et me peame parandama oma kohanemisvõimet, tuleb arvestada ka kandidaatriikide ning potentsiaalsete kandidaatriikide vajadustega, nende rahaliste vajadustega, meil on vaja saavutada rohkemat ning äh, me peame läbirääkimistel liitumise üle saavutama ka reaalset edu äh, samuti tuleb pöörata tähelepanu äh, vahendite kasutamise võimekusele. aitäh, proua Tšernak. kuule, nüüd saab sõna kolleeg Maria Munis, palun. Maria Munis. Gracias, eh, presidente. Eh, aitäh, härra esimees. Eh, proua Tšernaku hindas komisjoni ettepanekut positiivselt mis puudutab rubriigi neli vahendite kasutamist, kogu perioodi jaoks on ette nähtud seitsekümmend miljardit eurot ning ette on nähtud ka vahendid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jaoks eesmärgiga tugevdada Euroopa Liidu rolli maailmas ning me ei tohiks olla aktiivsed mitte ainult oma naaberriikides, vaid ka kaugemates piirkondades, nagu näiteks Ladina-Ameerika. minu arvates ei ole proua Tšernoko ettepanek kuigi ambitsioonikas kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks vahendite suurendamist võrreldes varasemate aastatega ei ole taotletud. me leiame, et eelarve ei tohiks olla koorem, millega tuleb kuidagimoodi toime tulla, vaid see on vahend selleks, et saavutada oma poliitilisi eesmärke ning see tähendab seda, et Eh, meie muudatusettepanekud on suunatud eh, sellele, et laiendada Euroopa Liidu geograafilist eh, tegevuspiirkonda tugevdada oma strateegiat, keskenduda sellel, keskenduda olulisematele riikidele ning tugevdada oma välispoliitikat. positiivne on meie arvates see, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist tuleb pöörata tähelepanu ka sellele, et eelarve küsimustes on parlamendil olulised volitused ning me peame kasutama neid ka selleks, et parandada Euroopa Liidu reaktsioonivõimet ettenägematutele olukordadele maailmas. nagu öeldud, me esitame veel oma ettepanekud sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, nüüd saab sõna Franziska Brandner. härra esimees, üldiselt oleme nõus proua Tšanakuga äh, poolt välja pakutuga kui me näeme seda debatti äh, nõukogus ja kõiki neid suuri vähendamisi kümne protsendi võrra, oleks väga suur võit, kui me suudaksime säilitada praegust taset. ja see peaks olema meie eesmärk. kui me kõik koos võitleme selle eest, siis usun, et võib-olla saavutame ka selle. loomulikult võib alati öelda, et kui me püüame paluda suuremat raha, siis võib-olla oleme selles kohas, aga ma arvan, et peame olema ettevaatlikud, et me parlamendina ei loo jälle sellist, selliseid kindlusi, mida me kaitsta ei suuda, pigem püüda olla realistlikud selles suhtes, mis meil on võimalik. see saab olema keeruline nagunii. olen korduvalt näinud eelarve läbirääkimistel seda, kus äh, parlament tuleb läbirääkimistele väga sellise jõulise lähenemisega ja lõpuks ei saa midagi. ehk võib-olla mõnikord on parem minna läbirääkimistele sellega, mis on kaitstav ja siis seda tõesti ka, selle eest ka seista, nii et ma loodan, loodan, et meil saab olema MFF äh, ka jõuline välisasjade suhtes, pigem seda kõike koos kaitsta. Vielen Dank, Franziska Brandau und jetzt Sabine Lösing aitäh, nüüd saab sõna Sabine Lösing. Eh, aitäh kõigepealt raportöörile. me eh, saame toetada eh, seda lähenemist, mis on suunatud paindlikkuse suurendamisele ning parlamentaarsete kontrollimehhanismide tugevdamisele. kontrolliasutusi ei tohi mitte mingil juhul piirata eelarve kontrollimise õigus peab piiramatult äh, püsima ning äh, on ka punkte, kus me oleme erineval arvamusel. see puudutab Euroopa Liidu välispoliitikat, julgeolekupoliitikat ning äh, seetõttu olen ma ka esitanud mitmed muudatusettepanekud. aitäh proua Lüüsingile kas on veel sõnasoove? komisjon ei igalühel on õigus sõna võtta, aga kuna me ajaga oleme veidi hädas, siis annan sõna taas raportöörile. härra esimees, ma sooviksin kõigepealt tänada sõnavõttude eest, fraktsioonide seisukohtade eest ning mis puudutab sotsiaaldemokraatide seisukohta, siis loomulikult me oleme alati valmis aru pidama teie muudatusettepanekute üle. me oleme täiesti avatud, me, me oleme nõus aru pidama ka variraportööridega aitäh selle arutelu, me saame nüüd lõpetada, muudatusettepanekud tuleb esitada kaheteistkümnendaks juuliks kella kaheteistkümneks päeval. nüüd annaksin sõna proua Ojulandile, mul on hea meel näha, et proua Ojuland on kohale jõudnud. liidu kodanik konsulaarkaitse välismaal. perfektne ajastus, teil on sõna, proua Ojuland jah, aitäh, aitäh, härra esimees. see ettepanek, hästi oluline, hästi praktiline. puudutab Euroopa kodanike kaitset väljaspool Euroopa Liidu territooriumi. ning esialgne ettepanek, mis tuli komisjonilt, keskendus kriisiolukordadele, mis on väljaspool Euroopa Liidu piire ning ettepanek oli seotud vajadusega, äh, et tuleks parandada koordineerimist Euroopa Liidu riikide vahel, kui on äh, näha, et on tulemas kriisid või erakorralised olukorrad. ja nad tegid ettepaneku, et Euroopa Liit peaks valima juhtiva, juhtriigi sellisel juhul, aga sellest ajast alates, kui need, kui see ettepanek on olnud meie käes, siis paljud kolleegid, mina ka, äh, arendasime seda parema koordineerimise ideed edasi ja nüüd on valdav hulk inimesi, neid kolleege, kes on teinud ettepanekuid, muudatusettepanekuid. Nad on kõik äh, vägagi samal seisukohal, et selle asemel et valida üks juhtriik, peaksime selle funktsiooni andma Euroopa alalisele esindusele kolmandas riigis. põhjuseid on palju, ühest küljest oleks väga oluline kasutada Lissaboni leppe õiguslikku alust täiel määral, see võimaldab seda, ning teiseks, enamik Euroopa Liidu liikmesmaid, eriti väiksemad riigid, nende, neil ei ole väga suurt konsulaaresindustega kaot- äh,, kaetust maailmas, meil on Euroopa välisteenistus ja peaksime kasutama seda võimalust. nii äh,, andes neile koordineeriva rolli, mis garanteerib selle, et kõik Euroopa Liidu kodanikud saavad võrdse kohtlemise osaliseks, mis on efektiivne, hea, saades hea tõhusa konsulat-, konsulaarabi, nii palju kui võimalik on. uurisime asjaga natukene edasi ja võiks olla ka hea ettepanek, ähm, mida kaaluda, nimelt pikaajalises perspektiivis võiks Euroopa välisteenistus üle võtta ka mõned konsulaarteenused Euroopa Liidu liikmetelt. see ei tähenda, et me tahaksime kuidagi kahjustada või vähendada liikmesmaade eh, tähtsust, nende konsulaartegevust, aga idee aluseks on tõsiasi, et sellisel juhul me lihtsustaksime protseduure Euroopa Liidu kodanike jaoks mujal maailmas. vähenda-, vähendaksime liikmesmaade finantskoormust ja ka ja lõppude lõpuks suurendaksime Euroopa kodakondsuse nähtavust ja tähtsust Äh, just nimelt kolmandate riikidega suheldes. nii palju sissejuhatuseks ja siiamaani on olnud üsna laiapõhine ühine arusaam siin kolleegidega parlamendis ja ma väga loodan, et suvevaheajal jõuame lõpparvamuse äh, koostamiseni sellel teemal ja saame selle valmis septembriks suur aitäh ja Nadežda Anski! suur aitäh, kallid kolleegid! teen väga lühikese sõnavõtu. sest proua Ojuland ja mina oleme konsulaarkaitse arvamuse suhtes ühel meelel ning meie muudatusettepanekud sellele ettepanekule on samasuunalised, ehk siis kaasata rohkem Euroopa Liidu delegatsioone selleks, et anda abi Euroopa Liidu kodanikele, eriti nendele, kellele oma riigi esindust ei ole. nii palju, kui mina tean, siis eh, Kodanikuvabaduste komisjonil on sama lähenemine kui meil, kuigi ma saan aru, et mõnedel kolleegidel on selle suhtes vastulauseid, eriti meie Briti kolleegidel. tahan rõhutada seda, Euroopa Liidul on kohustused äh, põhilepingute kohaselt, mida ta rakendama ja äh, peab ja millest kinni pidama peab. konsulaarabi kaasamine e, Euroopa Liidu esinduste poolt võib olla meie oma mm, õiguste rikkumine, Euroopa Parlament ei tohiks seda taluda. ma pea, kutsun üles välisesindusi rohkem kasutama välisesinduste tegutsemisvõimet, sest ei loe siin praegu riikide suveräänsus, vaid meie kodanike julgeolek, aitäh! Um, suur aitäh ja minagi tahaksin tänada raportööri arvamuse projekti eest, mis on meie diskussioonide jaoks väga hea alus. arutasime seda teemat välisteenistuse loomise juures, see oli üks teemasid, mille püüdsime ära lahendada ja nagu proua Volinski ütles, küsimus on Lissaboni leppe rakendamisest, mis näeb ette Euroopa Liidu kodanike parema kaitse. peame ütlema et me oleme väga pettunud Euroopa Komisjoni ettepaneku suhtes, sest siin piiratakse ennast vaid koordineerimise parandamisega, samal ajal liidu delegatsioonide kohta ei öelda midagi. ja meil on minu arvates võimalik saavutada mitte sünergiat, vaid vähendada üldkulusid, samal ajal parandades teenust kodanikele ja kui meil on selline kasutus äh, kasinusperioodil, mis mõttes on meil kaheksa esindatus samas riigis, kui me nagunii, kriisi puhul peame nagunii koostööd tegema. kui me tahame seda asja paremini teha, koos teha, siis me kõik suudame kokkuhoidu saavutada eelarvet eh,, riiklikes eelarvetes, seadmata ohtu meie kodanike julgeolekut. vähemalt me peaksime võtma juhtiva rolli konsulaarkaitse osutamisel, need peaksid olema sajaprotsendiliselt kontaktpunktiks Euroopa Liidu äh, kodanikele ja, ja see, kes teatab neile, millised õigused neil on konsulaarkaitse all. kui meil õnnestub minna kaugemale, siis usun, et Euroopa Liidu delegatsioon äh, peaks saama endale konsulaarõigused vähemalt nendel juhtudel, kui äh, riigid otsustavad, et selles riigis nad oma esindust ei soovi. nagu madam Levinski ütles, et britlastel on siin väga suur probleem sellega, kui me suudaksime teha ära arvutused nii Suurbritannia kui teiste kohta, kui palju nad hoiaksid raha kokku, siis muudaksid nad oma suhtumist ka sellesse debatti mulle tundub, et proua raportöör, tahan teid tänada ja proua Bauerit, kes teeb väga head tööd Genfis vabandust, libes, see on üks koht, kus me võime näidata konkreetset kasu Euroopa Liidu kodanikele selles, kuidas Euroopa Liit nende ees seisab. suur aitäh, vabandan, ei saanud teile sõna anda, välisminister helistas mulle. muid sõnavõtusoove meil ei ole. proua Bežia ei ole siin, niisiis muudatusettepanekute tähtaeg ja vabandust Frau, Frau Bauer, proua Ojuland, libe Edith Bauer, palun. suur aitäh, suur aitäh selle võimaluse eest. tahan tänada raportööri ning tahan öelda ka, et ma väga hindan seda lähenemist. keskendudes peamiselt sellele, et me kaasame välisteenistused Äh, arvestades muudatusettepanekuid ja arvamusi, siis ma palun teil hiljem võtta arvesse seda, et meil on ka kahte tüüpi konsulaarkaitset, igapäevasel alusel, igapäevased teenused ja riskihaldus. mis puudutab välisteenistust, Euroopa välisteenistust, see ei ole kohandunud. tema eesmärgiks ei ole pakkuda igapäevast konsulaarkaitseteenust. mis puudutab no, alates kaduma läinud reisidokumentidest kuni ma ei tea milleni, lisaks sellele arvestades artiklit kakskümmend kolm Lissaboni leppes, kus öeldakse, et teil on õigus pöörduda ükskõik millise Euroopa Liidu äh, välisesinduse poole kolmandas riigis. niisiis ma palun teil kaaluda, kas tõsta välisteenistuse kaasatust äh, riskihalduses ja võib-olla tuleks täpsemalt kaaluda, kui sobilik on kahekümne kolmanda artikli teksti jälgimine igapäevaste teenuste osutamise mõttes. suur aitäh, proua Bauer, teie raporti eest, kas on teisi sõnavõtusoove? ei? muudatuste tähtaeg kolmeteistkümnes juuni kaks tuhat kaksteist kell kaksteist ja Charles Tannoki raport Aafrika sarve Euroopa Liidu strateegia. aitäh! nõukogu esindajad eh, viitasid mulle just, et see on Euroopa Liidu strateegiline raamistik Aafrika sarvel. pealkiri on natukene vale, aga see on semantika teema. nõukogu avaldas neljateistkümnendal novembril oma järeldused Aafrika sarve kohta ehk minu raport on parlamendi katse sellele vastata. Eh, raporti ja selguse mõttes võiks see olla ka strateegiline raamistik EGADile ehk siis arengu äh, koostööalane valitsustevaheline koostöö, äh, koostöökogu, aga EGAL on äh, hea võimalus, Eritrea kuulus siia enne, enam mitte tänu inimõigustele, inimõiguste tõttu, Lõuna-Somaalia, Uganda samuti, see on piirkond, mis on väga ebastabiilne, puuduvad selge poliitiline ja majanduslik stabiilsus Somaalias ja mujal ning äh, uus pinge Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel üsna konfliktne Abe ja Darfuri vahel, Sudaanis pinged Etioopia ja Eritrea vahel, Somaalia vahel, need on traditsioonilised pinged Eritrea ja Djibouti vahel ja kokkuvõttes on Aafrika sarv kõige konfliktsem ja ohtlikum piirkond maailmas taoline ebastabiilsus, äh, seda suurendavad veel teised faktorid, nagu näiteks nälg, arengupuudus, äh, merendus, äh, poliitika, piraatlus, inimeste narkootikumide ja teiste ebaseaduslike kaupadega kauplemine, terroristlike gruppide levik, džihaad ja teised, nii et oma raportis tervitan nõukogu järeldusi mis on võtnud äh, viiesambalise strateegia selle suhtes, kõigepealt aidata üles ehitada struktuure, töötades selle piirkonna ja rahvusvahelise organisatsioonidega, et lahendada konflikte, et kolmandaks tagada, et olemasolev äh, turvaolukord maailma, julgeolekuolukord ei seaks ohtu naaberriikide julgeolekuolukorda, neljandaks soodustada majanduskasvu ja jõukust ning vähendada vaesust ning viis, toetada regionaalset koostööd ja integratsiooni, aga mulle tundub, et on oluline välja tuua mõned konkreetsed valdkonnad. Somaalia eriti on oluline, et toetataks praegust väga kriitilist aega selle riigi ajaloos. see riik on olnud aastakümneid ebastabiilne DFG üleminekuvalitsuse mandaat saab ametlikult läbi selle aasta augustis, järgmisel kuul, me peaksime tagama, et on, toimub eksklu-, ähm, kaasav poliitiline dialoog ning äh, peetakse ausad par-, äh, valimised parlamendi moodustamiseks ning see protsess, konsensuse loomine, saaks toetada Somaalia uue valitsuse loomist Te mäletate, et muudatuste ettepanekute tähtaeg on kaheksateist september, see on siis kohe peale Somaalia valimisi, see annab kolleegidele võimalus äh, selle valimise tulemusi arvesse võtta. viitasin muuhulgas ka piraatluse needusele, mis on niivõrd kulukas globaalsele merendustööstusele ning äh, kaitsemeetmete kasutamise vastuolulisus, kasutatakse relve, äh, sõjaväelasi nagu näiteks turvalised kontroll- äh, või juhtruumid, äh, need on väga mõjusad, kuid äh, pikaajalises perspektiivis ei ole need jätkusuutlikud, palun mõelge nende teemade üle. Need loovad ka täiendavat ebastabiilsust siin piirkonnas. Ähm, see, ma olin UNAFOS eile Atlantas ja seal viidatakse, et olukord on piraatidele ebasoodsamaks läinud. kahekümnendal märtsil nõukogu pikendas UNAF-i mandaati Atlantas aastani kaks tuhat neliteist, pikendati ka tema mandaati võtta sihikule piraatide operatiivbaase kaldal. Neid ametlikelt äh, teatakse piraatide ähm, varuladudena kuigi need meetmed võivad olla osa sellest lahendusest, me siiski peame rõhutama, rõhutama eh, poliitilist ja majanduslikku ebastabiilsust, seaduste puudumist ja teiste väljavaadete puudumist, mis on põhilised põhjused selleks ebastabiilsuseks. oma raportis palun ka abi kohtu- ja vanglate süsteemide parandamiseks Seychellid, Somaalimaa, ehk neil oleks eh, kohtuvõimu suutlikkus, õiguslik infrastruktuur, nagu näiteks äh, kohtuhooned, vanglad, mis on vastavuses rahvusvaheliste inimõiguste standarditega, nii et need riigid ja territooriumid suudaksid eh, vastu eh, võtta vangistatud eh, piraate. UNESCO algatus, mille eesmärgiks on tugevdada merendus ja kohtuvõimu äh, suutlikkust piirivalves nii Somaalias kui piiririikides kui me anname taolist äh, merendusabi taolisele piirkonnale, siis me peame seda piirkonda ennast uurima, mida, kuidas stabiilsust seal suurendada. Su- äh,, raportis vaatasin Etioopiat, Keeniat, kes äh, saadab äh, väeosasid Amazoni, Ugandasse, need kõik on andnud väärtuslikku poliitilist ja sõjanduslikku toetust sellele piirkonnale ja lõppude lõpuks, millised on rahvusvahelise kogukonna pingutused, tuleb leida kestlik ähm, lahendus, mis on Aafrika poolt juhitatud, juhitud ja mida toetab Aafrika rahvusvahelisel areenil. see tähendab rahvusvahelise ähm, koostöö kogu EGAD. kasu, äh, siin rõhutan ka positiivseid näiteid Aafrika sarvel, nagu näiteks Asiet, veel rahvusvaheliselt tunnustamata äh, Somaalimaa äh, juhtumit mis on näidanud ennast vastutustundliku partnerina, arendades välja ja konsolideerides demokraatlikke majandus- ja administratiivstruktuure ning tehes koostööd rahvusvahelise kogukonnaga, võideldes piraatluse ja rahvusvahelise terrorismiga. lõppude lõpuks püüdsin välja tuua piirkondi, kus minu arvates on vaja leida kokkulepe, lahendada pinged mis äh, võivad tulevikus pingeid suurendada, näiteks on kiiresti vaja jõuda kokkuleppele äh, naftatulude äh, jagamisel Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel ja igasugune uus konflikt nende kahe riigi vahel ohustab tõsiselt Lõuna-Sudaani jätkusuutlikud, kus, suutlikkust, kes on alles iseseisvunud riik Aafrikas. ootan teie kommentaare ja tahan teie kõigiga koostööd tehta, teha, nagu öelda, täna arutame esimest korda, muudatused kaheksateist september, järgmine arutelu kümnes oktoober ja hääletus üksteist oktoober ja loodetavasti plenaaril hääletame novembri esimesel sessioonil või siis minu plenaaril, aitäh! Uh, suur aitäh, Charles Stenok! andsite juba teada, mis on muudatusettepanekute tähtajad, kui tegelikult see on uh, koosoleku juhataja roll küll aga pean kommentaar, kommenteerima teid, võib-olla see üllatab äh, see, sest olen EPP äh, variraportööriga rääkinud, teda, ta ei saa siin olla ja ta palus mul esitada märkusi. ma ei arvanud, et olen siin äh, juhataja kohal, loodetavasti see ei takista mul tema märkusi esitamast. härra Svensson tahaks kõigepealt tänada Charles Stenokit väga hea töö eest selle raporti koostamisel Aafrika sarve piirkond on tõesti keeruline, väljakutsed väga suured ja seetõttu strateegiad ja analüüsid nõuavad suurt öö, äh, mõttetööd. variraportöörina härra Svensson uuris seda öö, öö, projekti põhjalikult ning kavatseb esitada konstruktiivseid muudatusettepanekuid EPP fraktsiooni poolt. härra Tannoki projekt on väga hea algatus, härra Svenssoni sooviks on suurendada fookust teatud olulistele aspektidele ja piirkondadele. EPP jaoks olukord peaks keskenduma inimõigustele, see olukord selles on kõige hullem, kõige tähtsam asi, põhiliste inimõiguste puudumine õigus inimelule, julgeolekule ja tervisele on meie kõige suuremaks moraalseks dilemmaks tänases maailmas ja seetõttu me ei saa iialgi liigselt rõhutada seda, kui oluline on Euroopa Liidu jaoks teha koostööd selle piirkonna võimudega ja teiste oluliste rahvusvaheliste osapooltega, et nende õiguste täitmist tagada. inimeste, eh, naiste põhiõigusi on liiga kaua ignoreeritud, laste õigused lük-, lükatud kõrvale, ehm, ilma, ehm, ilmalik islamism on levinud siin piirkonnas ja see on ohtu seadnud eh, religioossete vähemuste õigused. toetades selle piirkonna turvalisust, on äh, rekonstruktsioon võimalik. selleks, et võidelda piraatlusega äh, merel ja infrastruktuuriga kaldal, on hädavajalik selleks, et jõuaks kohta abisaadetised ning oleks võimalik kaubandusel ja äril kasvada, millega saaks areneda selle piirkonna majandus parem äh, riigivalitsemine, nagu näiteks Somaalimaal, seda tuleks välja tuua eeskujuna teistele Somaalia osadele ja nüüd, härra Svensson lõpetab. soovin meile kõigile edu selle olulise resolutsiooniga, aitäh! tegin oma öö, äh, töö ära tema sõnumi edastamisel kõigile teistele ja Maria Munes, palun. Eh, eh, aitäh, härra esimees, eh, soovin tänada ka härra Tänakit raporti teksti eest ja see on väga hea baas edasiseks tööks. me saame seda pisut täiendada oma sotsiaaldemokraatlike eh, aspektidega, sest eh, need on meie jaoks siit tekstist veel puudu. siin tuleks käsitleda veel ka humanitaarkriisi ning äh, Äh, inimeste äh, konkreetset olukorda, äh, ka sisepagulaste olukorda, sest tegemist on meie arvates väga olulise punktiga ning tuleks kõne alla võtta ka rändevoogude mõju piirkonna arengule me esitame oma vastavad muudatusettepanekud arvesse tuleks võtta ka soolisi aspekte konfliktidele lahenduste otsimisel ning eh, endiste eh, eh, sõjameeste võitlejate ühiskonda taasintegreerimine on samuti teema, millele tuleks pöörata tähelepanu raport viidatud sellele, kui oluline on pidada silmas aastatuhande arengueesmärke, kui tähtis on võitlus vaesuse vastu. meie arvates tuleks ka neid aspekte äh, siin äh, arvesse võtta, äh, kuigi siin on tegemist väliskomisjoni raportiga ja mitte arengukomisjoni raportiga siin on aga väga oluline teema mida ei tohiks jätta tähelepanuta ning ka kliimamuutuse mõjud piirkonnale on väga tähtsad ka arengu ja kliimamuudatuste vahelised seosed on punkt, mida ei tohiks jätta tähelepanuta ning pagulaste küsimus, piraatlus äh, raportöör viitas kahele missioonile, Atalantale ja äh, ka äh, Nestor projektile. meie arvates on need missioonid, mida tuleb toetada, äh, kuid siin tuleks viidata ka sellele, kuidas kaasata eraettevõtteid, nähtlust äh, piirkonna probleemide lahendamisse. meil on vaja konkreetset äh, ajakava ning äh, era- ja riigisektori koostöö edasiarendamist. minu arvates on siin tegemist väga hea raportiga, sooviksin tänada äh, selle eest ning ma loodan, et meie koostöö raportööri ja teiste fraktsioonide esindajatega selles valdkonnas on väga edukas. Äh, aitäh äh, ning nüüd saab sõna järgmine kõneleja. aitäh, ühineksin oma kolleegidega, kes juba tänasid raportööri selle resolutsiooni projekti eest, mille ta on koostanud ja mida ta tutvustas. ja ma arvan, et see mängib konstruktiivset rolli. samas ma arvan, et meil on päris palju tööd veel teha. üks aluspõhimõte, mille raportöör on välja toonud ja millega ma täiesti nõustun, seisneb selles, et kogu protsessi peaks Aafrika riigid ise juhtima ja see peaks, neil peaks tekkima omanditunne selles suhtes. ma tahaksin välja tuua lühidalt viis punkti, milles ma olen võib-olla natukene teistsugusel seisukohal. esiteks, mis puudutab naaberriike, siis mina oleksin kriitilisem selle rolli suhtes, mida naaberriigid nagu Etioopia on mänginud oma ühepoolsete eh, sammudega ja võib-olla tasuks mainida ka seda, et Eritread on ÜRO sanktsioonide järelevalve äh, rühm süüdistanud äh, relvade edastamises ja relvaalases koolituses. see on üsna negatiivne panus, peaks ütlema. ja teiseks, me räägime küll strateegilisest äh, raamistikust Somaali poolsaarel, aga mm, samas see on üsna selline väike asi veel. üks asi, mis äh, aitaks, oleks Euroopa Liidu eriesindaja Somali poolsaarel Aleksander Rondos saaks juhtrolli äh, tema eest äh, üldisemalt, võib-olla võiksime parlamendis kokkuleppele jõuda tema rolli suurendamise suhtes. samuti on, äh, suhtun üsna kriitiliselt äh, sõjalistesse äh, arengutesse. see, et piraatlus ei ole praegu jällegi haripunkti jõudnud, tuleneb pigem mussoonivihmade hooajast kui meie piraatluse vastasest tegevusest. neljandaks, ma olen üsna vastumeelselt äh, meelestatud selle suhtes, kuidas raportöör pakub äh, välja tegeleda Somaalimaa iseseisvuse küsimusega. punktis üksteist teeb ta ettepaneku ähm, äh, võtta teadmiseks, et Somaalimaa soovib praegu tunnustamist iseseisva riigina. ma arvan, et see on natukene kallutatud. me võime küll nõustuda sellega, et me toome välja Somaalimaa väärtusliku panuse selle regiooni stabiilsusesse ja julgeolekusse, aga ma ei julgustaks äh, iseseisvuspüüdlusi. ja viimaks ma arvan, et peaksime rõhutama rohkem põhiseaduslikku protsessi, mis praegu toimub. ma arvan, et on ähm, toimunud ähm, teatud edasiminek ja kahtlemata me peaksime seda toetama. aitäh, kolleeg Püdikohver ja nüüd kolleeg Lüüsing, palun. jah, palju tänu, ka mina sooviksin raportööre tänada tehtud töö eest, kuid pean kohe ka ütlema, et meie arvates on siin väga palju lahknevusi äh, Eh, mis puudutab raporti põhisuunitlust, loomulikult eh, härra Pidikover eh, ja rõhutab väga õigesti, et inimesed Aafrikas peavad ise leidma lahendused oma probleemidele, kuid loomulikult ei tohi jätta tähelepanuta ka põhjust ja tagajärge kõige olulisem ressurss on vesi, seda küll mainitakse siin, kuid Euroopa, India, Hiina vastutus selle eest, missugused on näiteks ülepüüdmise tagajärjed meredes, jäävad siin täiesti äh, tähelepanuta ning äh, raport raportöör eh, oma sissejuhatavates sõnades küll mainis vaesuse probleemi, kuid eh, siin ei käsitleta eh, põhjalikumalt seda, et vaesus on kõikide probleemide põhjuseks ning see mõjutab ka muid arenguid ning lääneriigid ei pööra sellele piisavalt tähelepanu. tehtud on väga palju ebaõnnestunud katseid äh, lahendada probleeme Somaaliat, aga siin raportis näiteks üldse ei kritiseerita. Äh, Keenia, Uganda, Etioopia äh, ja kõik need jõud, kes on seni toetanud Euroopa Liidu poliitikat, neid ei hinnata väärikalt. meie arvates me siin äh, ja küll kirjeldame sümptomeid, kuid meil ei ole tegelikult lahendusettepanekuid, me ei käsitle põhjuseid. lisaks äh, sõjalised aspektid probleemide lahendamisel on leidnud raportis liiga positiivse hinnangu pööratakse tähelepanu küll ranniku äh, see, äh, jõudude tugevdamisele, koolitusele, väljaõppele, äh, kuid meie proovime siiski oma muudatus, me püüame esitada omapoolse raporti ning mõjutada raportit meie jaoks õigemas suunas. aitäh, järgmine kõneleja. Uh, kiiresti nüüd läbi võtta need märkused. Need, see, mis te ütlesite härra Svensoni nimel, ma tervitan seda, see raport äh, tõesti eeskätt äh, tegeleb välispoliitika ja kaitse- ja julgeolekupoliitika küsimustega. Mm, ma olen maininud küll inimõigusi, aga ei ole neid liigselt rõhutanud, tervitaksin äh, muidugi neid kommentaare, eriti kui need puudutavad proua Munisi kommentaare sisepagulaste kohta ja muidugi ma toetan muudatusettepanekusi, mis on selle valdkonnaga seotud, aga samas mul ei olnud ju ka väga palju ruumi, et kõiki asju sisse võtta. inimõigusi ma pean muidugi samavõrd tähtsaks. Ähm, Promonissi tõstatatud küsimus, ma nõustun äh, desarmeerimise ja demobiliseerimise küsimusega, aktsepteerin sellekohaseid äh, muudatusettepanekuid. aastatuhande arengueesmärgid aga ei ole, ega ka kliimamuutus minu prioriteedid antud raportis ja ka nende küsimuste puhul ei ole piisavalt ruumi, et neid põhjalikult käsitleda. ja ma isiklikult äh, toetan seda, mis puudutab äh, eraturufirmade äh, palkamist, sest laevadele, sest ma tean, et ühtegi sellist laeva ei ole õnnestunud kaaperdada, kus sellised relvastatud tõrumehed on peal härra Ptikofer suhtus äh, Etioopiasse negatiivselt. Äh, muidugi Etioopia ei ole perfektne liberaaldemokraatia ees, ka seal on äh, inimõigustega probleeme, mitte küll sama hullusti kui Eritreas, aga nad kaitsevad ka ennast Ashababi ekspansionismi vastu regioonis. mainisite muidugi mussooni perioodi, jah, see periood tõesti on ja piraatlus on äh, vähenemas, aga piraatlus vähenes ka kahe tuhande üheteistkümnendal aastal juba. eile esitatud äh, äh statistika kohaselt leiti, et äh, praegu on vähenenud suuresti piraatide võimekus äh, laevu kaaperdada, aga muidugi on ka muid põhjusi, millega tuleb arvestada. Äh, Pro Lösing leiab, et kõik on seotud vaesuse ja puudusega, ma ei ole päris nõus, ma, kuigi ma leian, et ka see annab oma panuse. Äh, Somaalil maal, aga seal ei ole mingit piraatlust, kuigi ta on tunduvalt vaesem kui äh, teised äh, piirkonnad. vaesus on äh, kogu Somaalimaal on demokraatia, et justkui Somaalimaal oleks vaesust vähem ja ma isiklikult toetan Somaalimaa sõltumatust, äh, neid äh, tunnustati sealhulgas äh, teie enda oma, nad olid üheksakümne esimese aastani Somaalia osa, aga neil on tegelikult rahvusvaheliselt tunduvalt rohkem põhjusi tunnustatud saamiseks kui Kosovol aga ma ei tahtnud äh, rõhutada oma seisukohti, vaid pigem võtsin neutraalse positsiooni. jaanuarikuine Somaalia konverents Londonis jättis Somaaliamaa küsimuse lahtiseks. Äh, see on teema, millega peavad omavahel tegelema Somaalia ja Somaalimaa ja Mogadishu, te saate aru, et see on keeruline aga ma püüdsin äh, rõhutada positiivseid külgi, mis äh, seonduvad Somaalimaaga. Prolöösin, äh, veepuudus, see on probleem mitte ainult Aafrikas, vaid tegelikult üle kogu maailma tulevikus. India ja Hiina poolne ülekalastamine on probleem, nii nagu hispaanlaste poolne ülekalastamine kümmekond aastat tagasi aga kõik see puudutab ka organiseeritud kuritegevust, äh, õigusriigi puudumist ja kõike muud. Äh, ootan huviga neid muudatusettepanekuid ja siis saame neid edasi arutada, saame kohtuda variraportööridega ja äh, teha kompromissmuudatusettepanekuid. aitäh, härra Tänak, muudatusettepanekute tähtaeg on kaheksateist september kaks tuhat kaksteist, kaksteist null null, nii et meie kohtume täna uuesti kell viisteist, siis kohtume Küprose äh, välisministriga, doktor Erato Kosaku Marsulisega ja kui mm, teil on nüüd kavas lõunat süüa, siis head isu. täna hommikuseks kõik!